saarte vastu, mina andsin selleks rohelise tule. suur tänu! suur tänu, proua volinik, sellega on selle päevakorrapunkti alane arutelu lõppenud. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt Chichesteri raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti ENISA osas kõigepealt annan sõna neljaks minutiks härra Chichesterile, meie raportöörile. suur tänu, proua juhataja, proua volinik, kallid kolleegid see raport puudutab ühte ametit, mis puudutab ähm, Euroopa võrgu ja infoturvet. tegemist on kolmanda või neljanda katsega määrata selle ameti äh, roll, ülesanded ja eesmärgid. ja ma tahaksin äh, äh, südamest tänada variraportööride meeskonda, eriti härra Eilerit, nende väga konstruktiivse toetuse ja abi eest selle raporti koostamisel eritänu on teeninud ka proua volinik eh, temapoolse toetuse ja konstruktiivse lähenemise osas sellele probleemile, millega me oleme silmitsi, nimelt et kuidas eh, selle ameti tõhusust eh, suurendada ja tahaksin tänada ka Iiri, Küprose, Taani, Poola ja Ungari eesistujaid, kõiki, kes üritasid läbirääkimisi pidada selle määruse osas ja tahaksin kolleegidele siin parlamendis öelda seda, et äh, kui te vaataksite selle määruse teksti praegusel kujul, siis te näeksite selles meie töö äh, tulemust küll, et me oleme parandav parlament, me oleme oluliselt äh, ümber kirjutanud selle teksti ja ma arvan, et ka oluliselt parandanud seda teksti, nii et see amet on praegu siis paremas positsioonis tuleviku suhtes kui varem Äh, võrgu ja infoturve on väga oluline küsimus, on eluliselt tähtis, et Euroopas oleks äh, antud teemaga tegelev tõhus amet. me oleme uuesti määratlenud äh, selle ameti pädevused, eesmärgid ja ülesanded, nagu ma ütlesin, me oleme sisse toonud täitevorgani äh, Eh, ehk siis lisanud haldusstruktuuridesse ühe organi, mis kindlasti parandab selle ameti eh, haldusstruktuure, me oleme ümber kirjutanud eh, selle täitevorgani pädevused ja me oleme tõstnud ameti vastutuskohustust, täitevdirektor ja juhatuse esimees peavad siis tulema parlamendi ette et selgitada oma tegevust äh, ja täita vastutuskohustust. oleme toonud sisse meetmed nii Olafile kui ka Kontrollikojale, mille alusel nad saavad nõuda ametitegevuse kohta suuremat vastutuskohustust ja aruandluskohustust ja üks oluline meede veel, me näeme ette konkreetselt äh, harukontori loomise Kreeka öö, äh, Kreekas, sellepärast et ähm, te teate, et see praeguse peakorter asub Kreetal Heraklionis. see on küll suurepärane koht, äh, kus töötada, aga ilmselt kuivõrd tegemist on saarega, siis on seal ühendus ülejäänud Euroopaga natukene noh, ütleme nii, raskendatud. me oleme seadnud äh, sellele ametile tegevusajaks äh, seitse aastat ja oleme näinud ette ka, kuidas äh, toimub selle töö, selle ameti töö läbivaatamine, nimelt äh, vahearuanne koostatakse siis viiendal aastal. ja ma arvan, et tänu kõikidele nendele meetmetele on meil õnnestunud ära teha äh, tubli töö, et amet oleks valmis vastu astuma nõudmistele ja, ja probleemidele, mida pakub võrgu- ja infoturv alased küsimused järgnevatel aastatel. ja ma tuletan meelde, et peamine eesmärk oli aidata ühendust, suurendada nende suutlikkust ja valmisolekut, äh, julgustada era- ja avaliku sektori vahelist koostööd me oleme andnud nendele võimaluse suurendada koostööd kolmandate riikidega, näinud ette suurema paindlikkuse probleemide lahendamiseks, me täpselt veel ei tea, mis need probleemid saavad olemagi kõik, nii et äh, ma soojalt soovitan kojal see raport vastu võtta. suur tänu, nüüd saab sõna proua volinik Kross. suur tänu, proua juhataja, see määrus tõestab, et mõistlik on äh, veendumuse korral mitte kunagi loobuda ja seega ma tahaksin öelda, et äh, väga hea tulemus on saavutatud tänu parlamendi äh, lähenemisele ja tänu nõukogu seisukohtadele ja on jõutud kokkuleppele uue määruse kohta Enisa jaoks. Enisale ei anta mitte ainult uut äh, mandaati, vaid antakse ka selgem mandaat, mis kestab täpselt seitse aastat ja ma tahaksin südamepõhjast tänada raportööri härra Chichesteri ja selle koja variraportööre Äh, suur töö on ära tehtud. ja loomulikult tõesti äh, see nimekiri äh, eesistujatest, ähm, kes on aidanud kaasa selle tulemuseni jõudmisel, on pikk, nii nagu härra raportöör ka ütles komisjon on selgelt veendunud, on, et on kriitilise tähtsusega see, et Enisa oma tööd jätkab, aga jätkaks seda ähm, tõhusalt ja et ta oleks operatiivne. ja see eesmärk oligi tänase arutelu alguseks. mida ma pean silmas, siin äh, on uus Euroopa küber öö, äh, kuritegevuse vastane strateegia, meil on ENISA-t vaja selleks, et äh, meie vastupanuvõimet äh, võrkude puhul suurendada ja meie infosüsteemide puhul. ENISA alguses ei olnud äh, see ülesanne võib-olla nii selge, tänaseks on see aga väga selgelt välja koorunud, et meil on ENISA-t vaja. ja mul on väga hea meel, et väga, et pärast väga pikka pikki arutelusid ja need olid tõesti väga pikad, mõnikord mul jäi isegi selline mulje, et hakka või uskuma igavesse ellu, sellepärast et äh, igavest elu oleks vaja olnud nende läbirääkimiste lõpuleviimiseks, aga tuli välja, et sai ikkagi varem valmis, nii et äh, jumalale tänu, siis äh, oleme me jõudnud sellise lahenduseni ja loodetavasti Enisa saab oma edukat tööd jätkata. see hõlmab äh, muuseas ka selliseid valdkondi nagu Pan-Euroopa äh, küberjulgeolekualased ülesanded, koostöö kolmandate riikidega, teadusuuringute suurendamine, ülemaailmsete ohtude analüüsimine, paremate äh, tavade väljaselgitamine ja loomulikult äh, see uus mandaat annab Enisele võimaluse küberturvalisuse osas äh, väga palju ära teha. tänu sellele uuele määrusele on Enisa lähemal kindlasti ka Euroopa institutsioonidele ka sisuliselt lähemale tulnud ja lähemal kindlasti ka eraettevõtetele ja liikmesriikide institutsioonidele, kes nüüd enisest rohkem kasu saavad. lõpetuseks eesistuja on kinnitanud, et nõukogu võtab selle kokkulepitud kompromissi vastu, nii et nüüd ootame siis teie lõpphääletust homme ja lõpetuseks äh, tahaksin ma öelda, et äh, tasub olla tänulik, äh, Enisa tulevik on tagatud, Enisat on meil hädasti vaja ja nüüd on ka selgus sellesse tule, selle tuleviku osas jalule seatud, nii et suur tänu teile! suur tänu, proua volinik! Juta Haug, järgmine kõneleja, aga teda ei ole kohal siis me võtame järgmise inimese. härra Eiler, palun, kaks minutit. austatud proua juhataja, austatud äh, kolleeg Chichester, austatud kolleegid, lugupeetud raport, variraportöörid. Enisal on kindel eesmärk, Enisa kui ameti üle ei ole meil enam arutelu vaja pidada, kuid me arutasime selle üle, mis on suurim väljakutse Euroopa Liidu ühtse turu ees, millised on meie ülesanded, et tagada uue põlvkonna, digitaalse põlvkonna turvalisus. ENISA saab selleks anda olulise panuse Euroopa tasandil, sinna koondub oskusteave, nemad peavad tegelema koordineerimisega eh, ning eh, nad peavad koordineerima ka koostööd nende liikmesriikidega, kes ei ole jõudnud selles valdkonnas eh, kuigi kaugele. Enisa on oluline element tervikstrateegias. see on oluline kogu küberturvalisuse tagamise jaoks, kaasates ka muid ameteid ning küberturvalisusele tuleb läheneda terviklikult me nägime väga keerukate läbirääkimiste käigus kui oluline on küberturvalisus kogu meie ühiskonnale. meil ei olnud komisjoniga eh, siin eriarvamusi, soovin tänada eh, komisjoni ja eriti voliniku eh, pühendumuse eest sellele teemale ning humoorika ning strateegiliselt väga targa juhtimise eest, soovin tänada ka raportööri härra Chichesteri ning küsimus ei olnud mitte ainult organisatsioonilistes punktides, vaid tegemist on tõepoolest Euroopa Liidu strateegia väga olulise elemendiga selleks, et äh, tegeleda küberturvalisusega asjalikul moel, seetõttu ma soovin kõiki tänada äh, asjaliku koostöö eest ning tegemist on tõepoolest väga olulise äh, teemaga ning küberturvalisust käsitleva direktiiviga liigume me selles valdkonnas veelgi edasi, suur tänu kõigile! järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Tikal. proua volinik, võttes arvesse meie võrkude turvalisust ja infokogumite turvalisust äh, lõi, on vaja Euroopa Liidul äh, jõudlust omavat ja stabiilset äh, ametit mis puudutab Enisat, siis ma arvan, et artiklid kaks ja kolm on kõige olulisemad, need on artiklid, mis seavad selle ameti mandaadi ja eesmärgid. sellepärast, et see amet saab kandma vastutust ka selles osas, mis puudutab kõiki õigussätteid äh, võrgu- ja infoturbe osas lisaks sellele see amet peab panustama kindlasti ka liikmesriikide pädevuse suurendamiseks, selleks et võimalikud probleemid ja puudujäägid välja selgitada meie infovõrkudes. selleks peab sellel ametil olema ka piisav ja autonoomne eelarve ja väga osa töötajatest peavad olema otseselt seotud selle mandaadi ellurakendamisega ja võttes arvesse seda, et sellel ametil on rahvusvaheline roll, ma tahaksin seda, et see mandaat oleks pikem kui seitse aastat. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel annaksin sõna proua Valeanile, kaks minutit, palun. suur tänu, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri härra Chichesteri, tema öö, öö, selle haarde eest ja et ta öö, Eh, oli pidevalt pühendunud, pühendunud sellele eh, raportile. Eh, ma mäletan kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, mis oli kokkuvõte kolmeaastasest tõsisest tööst. ei juhtu just väga sageli, et tegeldakse tõeliste küsimustega, et tõepoolest koondatakse tähelepanu tõelistele poliitilistele probleemidele, et ei ole mingisuguseid Äh, salaja sisse hiilivaid huvesid ning tõepoolest härra Chichester kirglikult kaitses meie seisukohta ja äh, niimoodi sai Enisas tõepoolest äh, teatud märgilise tähtsusega organisatsioon. uus sideametnik, see on kompromiss, mis ma arvan, et tõepoolest aitab tuua sellesse ametisse eh, väga häid töötajaid. Enisal on praegu eh, tõepoolest saada suureks tegijaks, põhitegijaks küberturvalisuse valdkonnast. Eh, ta saab tegeleda sisuga, et võidelda tõepoolest küberohtude ja küberrünnakutega. ja ma loodan, ja tegelikult ma ei kahtle selles, et see amet leiab oma tugeva koha kübermaailmas. meil on vaja tugev, tugevnenud tulemuslikkusele orienteeritud institutsiooni ja Euroopa Parlament annab oma panuse selles vallas. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja üheks minutiks e. proua Andres Totter. suur tänu, proua juhataja, ka mina sooviksin tänada äh, raport, äh, raportööri kolleeg Chichesteri eh, ning eh, soovin eh, tänada ka volinik Roosi toetuse eest. me nägime selle töö käigus, kui oluline on NISA töö. me nägime, et see on seotud küberturvalisuse tagamisega kogu Euroopa Liidus see, et Enisa sai Kreekas kaks töökohta juurde, on selge edusamm me ei tohi aga unustada, et Enisa on siiski väga noor asutus eh, ning eh, me peame mõtlema eh, ka sellele, mis on tema täpsed ülesanded. Enisal on väga, Enisat puudutavad ka väga paljud määrused, võib-olla me peaksime andma Enisale võimaluse küpseda parlamendi toetusega, aitäh Eh, suur tänu, nüüd saab eh, sõna kuue nimel kolleeg Angurakis, poolteist minutit. suur tänu, nii küsimus ei ole tegelikult selles, kus kohas Enisa asub, kas eh, Brüsselis Heraklionis või Ateenas, küsimus on selles, et me suudame tagada küberturvalisuse ning määrus tegelikult muudab olukorda veelgi pingelisemaks. komisjoni esialgne ettepanek NISA kohta ei täida tegelikult neid eesmärke. me siin jõuame politseiliku järelevalve juurde ning Euroopa Liidus me peame tegelikult kaitsma oma kodanikega terrorirünnakute eest, me peame kaitsma olulisi andmeid. Enisa peab looma Euroopa Liidu kapitalistlikule süsteemile baasi, toetudes Eurojustile, liikmesriikidele. küsimus on eh, selles, et ka eraettevõtted ettevõtjad, kes näiteks toodavad relvi või tarkvara, kaasatakse ning küsimus on miljardilise ma-, miljardiliste mahtudega turus. Euroopa Liit on siin taaskord näidanud, et klassivõitlus on täies hoos eh, ning meie peame võitlema selle eest, et me eh, kaitseme ühiskonna nõrgemaid. aitäh, nüüd liigume edasi järgmiste kõnelejatele, eh, poolteist minutit, härra Tsukalas, suur tänu, ütleb härra Tsukalas, mina olen teisel arvamusel kui raportöör, mina leian, et Äh, Enisale me ei ole omast, omistanud seda tähtsust, mida ta tegelikult väärib. meie prioriteet ei seisnenud nii palju selles, et äh, tegeleda sisuliste küsimustega, vaid me mõtlesime sellele, kuidas muuta selle agentuuri asukohta. me tegelesime turvalisuse küsimustega, kuid ma loen siit raportist välja, et ei ole asjakohane, et niisuguste küsimustega tegelev agentuur asub Euroopa Liidu lõunaosas. Heraklion ei sobi selleks, et arendada innovatsiooni, ma ei tea, kas see on asjakohane lähenemine ning tegemist on ju tegelikult Euroopa Liidu jaoks olulise agentuuriga, meil on vaja seda, et me näeme siit raportist, et kogu jõud on suunatud sellele, et agentuur viia Kreetalt ära siis äh, ta kaoks Euroopa äh, Liidu muude agentuuride sekka, äh, kuid minu arvates ei ole see ettepanek õigustatud, ma pean selle vastu hääletama. aitäh. Um- aitäh, kolleeg Trutsas, palun. üks minut. suur tänu, proua juhataja. Enise on väga suure tähtsusega eh, ning see, seda ei ole vaja enam üle öelda. Enise on ka tuleviku jaoks väga suure tähtsusega, eh, kuid Kreeka valitsus on väga tugeva surve all selles valdkonnas, seetõttu on väga eh, raske tõepoolest tagada tõhus töö kahes filiaalis ma ei taha et siin jääks Kreekast jälle niisugune mulje, et me e, ei saa e, selle agentuuri töö korraldamisega hakkama. E, mina leian, et just Heraklion on õige asukoht selle agentuuri jaoks ning mitte Ateena ning kui nüüd agentuuri tahetakse üle viia Ateenasse, siis toetutakse siin kuluanalüüsile, toetutakse sellele, kui suured kulutused seot-, on seotud transpordiga, tegelikult on väga äh, kahju, et me ei mõtle sellele, millise sõnumi me tegelikult finantskriisi taustal äh, nende kahe filiaaliga anname. me äh, peame mõtlema sellele, et meid süüdistatakse raiskamises, kui me avame kaks filiaali, aitäh! aitäh kõnelejale, nüüd järgmisena kolleeg Nistelrooi, poolteist minutit. jah, suur tänu võrguturve äh, äh, infoturve on meie võrgustatud kommunikatsiooniühiskonnas väga tähtis. Äh, ka küberturvalisus on järjest suurem probleem. DNO uurimisasutus on välja arvestanud, et ainuüksi meie riigis tekib kümme miljardit kahju aastas ainuüksi küberkuritegevuse tõttu vahel ei ole tegemist otsese materiaalse kahjus, kahjuga, vaid kahjustatakse näiteks pankade mainet. E, NISA on Euroopa Liidus väga oluline, meie süsteemid peavad olema tugevad, vastupidavad, siin on võimalik kindlasti veel palju ette võtta. kindlasti on võimalik tagada ka riiklike asutuste vahel parem koostöö. me peame võitlema küberkuritegevuse vastu Europol on huvitatud koostööst TENIS, aga minu küsimus on aga suunatud sellele, millised kulutused põhjustab Niisa ületoomine Ateenasse, kui palju selleks on raha eraldatud ning teiseks hindamine viie aasta tagant. minu arvates kulgevad arengud nii kiiresti, et meil on vaja juba kolme aasta pärast vaadata, kuhu me oleme jõudnud. parlament peab olema väga kriitiline kui me oleme astunud esimese sammu, siis see ei tähenda, et me oleme jõudnud väga kaugele. meil on vaja mõelda sellele, kas me oleme valmis tuleviku ülesannetega toime tulemiseks? härra Kalfin, üks minut, palun. suur tänu, mina tahaksin kõigepealt eh, õnnitleda härra raportööri, ma olen rahul tema tööga. tegemist oli väga pikaajalise dialoogiga ja läbirääkimistega. mulle tundub, et küberkuritegu, küberturvalisus on väga oluline, keegi selle vastu ei vaidle, see on kerkinud väga esile viimastel aastatel Äh, me lihtsalt ei saa üldse kuidagimoodi elada, kui meie käsutuses ei ole turvalist võrku. sellepärast on vaja et oleks tõepoolest olemas organisatsiooniline raamistik äh, turv, äh, küberturvalisuse tagamiseks. on oluline, et oleks tagatud võrkude turvalisus ma tahaksin näha tegelikult äh, ambitsioonikama direktiivi selles vallas. ma tahaksin, äh, et äh, Enisal ei oleks mitte piiratud mandaat, vaid e, et nad oleksid võima-, et nad saaksid tegeleda kõikehõlmavalt küberkuritegevuse teemadega. me tahaksime, et tulemused oleksid head ja me tõepoolest ootame, mida Enisa tulevikus ette võtab suur tänu. enne kui me jõuame, nüüd me jõuame avatud mikrofonini, esimene kõneleja on härra Mikolašiks. internet on eh, kõige eh, sagedamini kasutatav meedia kõikides eh, vanusekategooriates ja kõik peavad seisma silmitsi turvalisuse probleemidega sest igasugused viirused võivad ilma meie teadmiseta jõuda äh, arvutitesse. kui seadmed ei ole piisavalt kaitstud, siis levivad viirused ja see mõjutab meie tööd, mõjutab meie eraelu, sellepärast on vaja turvalisust internetis kasutajad peavad teadma tegelikult, kuidas turvameetmeid kasutada ning ma arvan, et niisugune amet nagu Enisa on hädavajalik ning kõik need kohustused, mis eh, sellel ametil on, on olulised, on vaja, et see amet töötaks läbipaistvalt, et ei oleks lisakulutusi ja sellepärast ma arvan, et, et see amet peaks asuma eh, Brüsselis. nüüd proua Essaia, palun. Eh, president eh,, volinik eh,, küberkuritegevus on käsitletud eh, strateegias ja seal võetakse aluseks äh, see, et iga riik ise tuleb äh, toime küberturvalisuse ohtudega. kui me koordineerime ja teeme koostööd ENISA kaudu, siis äh, me saame paremini võidelda küberturvalisuse ja ohtude vastu Euroopa Liidu tasandil. loodetavasti selle määruse abil saame me kaasajastada Enisat. tänapäeva ühiskonna saab äh, suruda põlvili tähtsad taristud ohustades, selle asemel, et tankidega peale tungida. nii et äh, seetõttu peame me tähelepanu pöörama nii era- kui ka riikliku sektori kaitsele. härra Entši, üks minut, palun. suur tänu kõigepealt ma tahaksin tunnustada härra Chichesteri koostatud raporti eest ja ma tuvastan äh, tu,, tervitan seda kokkulepet, millele Enisa osas jõuti, ma arvan, et infoturbe ja küberturvalisus peaks olema Euroopa Liidu jaoks äh, prioriteet, arvestades seda majanduslikku, ühiskondlikku ning ähm, ka poliitilist äh, kahju, mida tegelikult küberkurjategijad võivad meile kõigile osutada NISA pakuks meile kaitset selliste potentsiaalsete rünnakute vastu ning ma arvan, et tema roll ning pädevused peaksid seda kõike kajastama ma arvan, et väga oluline on see, et Denise saaks toetada infoturbe intsidentidega tegelevaid töörühmi, sellepärast et meil on vaja ühtset lähenemist ja seda Euroopa Liidu tasandil. nagu öeldud, siis väga tihti on vaja just Euroopa Liidu tasandil äh, Äh, sisse seada kõige kõrgemad infoturbestandardid ning NISA saab selles vallas äh, väga olulist rolli mängida. suur tänu ning äh, härra Pašku, palun. suur tänu, härra president, austatud volinik. parlamendi ja nõukogu määrus, mis puudutab Euroopa Võrgu- ja Info-, Infoturbeametit, seab sisse ameti, mis on õiguslik järjetulija algsele infoturbeametile aina suurenev äh, elektrooniline kommunikatsioon tõstab ka just Euroopa võrgu ja infoturbe olulisust ja seetõttu on just sellise ameti äh, sisseseadmine pikema mandaadiga tähtsam kui praegune viis või seitse aastat, mis on välja pakutud. praegune pidev kaklus ja nägelus selle ameti rolli ja tegevuse üle on väga negatiivselt mõjutanud selle ameti tegevust kahe tuhande neljanda aasta ametitegevuste eh, ülevaade on pannud ette eh, ametile konkreetsed eesmärgid ning vastavad ka eelarveread nende eh, tegevuste tegemiseks. Tehno-, tehnoloogiliselt kindlad ja hästi ellu viidud peavad olema kõik NISA tegevused selleks, et aina suure, suurenevate küberohtudega toime tulla. ma usun, et me peaksime age-, ameti tulevaste mandaati kaalutlema väga tõsiselt, suur tänu. suur tänu ja viimase kõnelejana proua Kressle, palun. president, rahvusvahelise töörühmade liikmena, mis käsitleb agentuure, tervitan ma seda raportit, ja ma tahaksin siinkohal toonitada, et Enisal äh, on kaks asukohta Heraklionis ja Ateenas. me peaksime välja pane, välja valima vähemalt äh, ühe asukoha. asukohtade määrimine ei äh, peaks tegelema siin teatud arengupoliitika tööga praegu asub äh, agentuuri üks asukoht saarel, mis on raskesti ligipääsetav ja seetõttu ongi neil siis ka teine haru Ateenas, nii et meil tuleb oma tööstusõstut äh, siiski tõsiseltvõetavalt, tänan. suur tänu ja tahaksin nüüd anda sõna proua volinik Röösile. suur tänu, austatud parlamendi eh, liikmed mainisid siin kahte asukohta ja siin tundub, et õhus on küsimusi selle asukoha üle. Äh, hollandi keeles on nimelt selline ütlus et äh, pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad. Äh, tundub, et Euroopa Liidu kõige demokraatlikum institutsioon omab ka kahte asukohta, üks neist Brüsselis ja teine Strasbourgis ja Äh, tundub, et see koda toimib väga hästi. nii et ähm, mul ei ole kunagi tekkinud sellist küsimust, et äh, Euroopa Parlament ei tööta, sellepärast et tal äh, on kaks asukohta. aga olles seda nüüd öelnud, tahaksin lisada, et kõik täna kõnelenud on tunnustanud ENISA olulisust ning ka küberjulgeoleku küsimusi, mis meie ees on suurte väljakutsetena tänasel päeval. mitmed parlamendiliikmed on konkreetseid juhtumeid siin ka näiteks toonud, aga me teame, et küberküsimused on oluline teema ja me peame olema valmis äh, oma äh, tegutsemist äh, korralikult koordineerima. täna näib, et on võimalik, et me saame äh, Eh, NISA turvalisust, eh, turvalist tulevikku tagada ja oluline on see, et eh, NISA jaoks looksime me kõige soodsamad tingimused. ja teie küsisite minu käest ka eelmistel debattidel seda, et me peaksime kõik tegema, mis võimalik, et maksumaksja raha kulutatakse selle ameti tarvis tõhusalt aga oluline on see ka ameti enda jaoks, sellepärast et äh, vajalik on ju sellesse agentuuri palgata kõige äh, paljulubavamad äh, spetsialistid. koostöö kolme institutsiooni, parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel on õhus. ja ma loodan selle peale, et õnnelik lõpp tuleb sellele debatile kõigile teile, kes endiselt on veel skeptilised, tooksin ma konkreetseid arvandmeid näiteks ja ma olen kindel, et siis olete te veendunud, et rahalises mõttes ei saa olla see argumendiks, et te olete asukoha vastu. uuringud näitavad et, et viiskümmend protsenti äh, on selle ameti tegevuse tõhusus kasvanud ning aastas on võimalik kokku hoida eh, viissada viis, kolmsada viiskümmend kaks tuhat eurot, nii et eh, me räägime kahest koma viiest miljardist eurost seitsmeaastase mandaadi kohal. Eh, ja selle ameti nii-öelda ärimudel põhineb väga nutikal lähenemisel, see ei ole minu ettepanek, vaid Enisa puhul on mõistlik tegevused lahku lüüa eh, uurimis- ja teadustegevus ühest küljest ja operatsiooniline tegevus teisest küljest. nüüd olles seda öeldud, eh, ma arvan, et rahalises mõttes on kindlasti vaja need tegevused eristada, see on finants mõttes mõistlik ja ma julgustan teid kõiki seda toetama. tänan härra raportööri ning äh, vado-, äh, ka variraportöör, variraportööre. aga eriti just variraportööri, kes täna ka siin kohal on. sest äh, teie tegevus lubab Enisal teha oma tööd korralikult ning asjakohaselt ning ka tulevikku vaatavalt, aitäh! suur tänu, proua volinik! ja lõpetuseks ma tahaksin anda sõna härra Chichesterile kokkuvõtvaks sõnavõtuks. suur tänu, härra president, tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuste eest tänasesse debatti ja tahaksin just tänada ka neid, kes väga soodsalt minu suhtes sõna võtsid. ja ka neid, kes olid eriarvamusel tahaksin äh, rõhutada, et äh, tänane debatt oli signaal sellest, kui oluline on infoturve ja küberjulgeolek ning äh, komisjon on algatanud uue uuringu tellimise, kahe tuhande neljandal aastal viidi viimane uuring läbi kuulamisel sain ma aru, et oluline on näost näkku kontaktid võrguturbe spetsialistide vahel. videokonverents on jah, muidugi äh, atraktiivne alternatiiv, me elame täna infotehnoloogia ajastus, aga fakt on see, et näost näkku kontaktidele ei ole asendust, eriti olukorras, kus konfidentsiaalsus ja usaldus võrguturbe küsimustes on õhus. see oli kuulamise üks põhilisi signaale ja komisjoni korraldatud uuringu põhjal selgus, et kuus eh, soovitust eh, anti meile mõtteaineks ja kaks nendest ütles, et Euroopa Liidu institutsioonid on täna eh, ohustatud. et ka Euroopa Liidu institutsioonid ei ole immuunsed. kaksteist soovitust tehti, millest kaheksa on arvestatud ja võetud ka meie tänasesse teksti sisse ning seal on ka kirjas muuhulgas, et Ateenas ameti äh, peakorter peaks olema. mõningat äh, neist ei võetud vastu ja mõningat ilmselt hiljem äh, sellesse dokumente pannakse, aga kogu aeg oli meie eesmärk infoturbeametit muuta tõhusamaks, tegeleda väljakutsetega, mis on meie ees ning mis võivad olla meie ees ka tulevikus ja õiguslik raamistik äh, ameti tegevuseks peaks olema tõhusam ja efektiivsem. aitäh! aitäh, daamid ja härrad, debatt on lõppenud, hääletamine toimub homme lõunal. jätkame järgmise päevakorrapunktiga